loodetavasti suudame me uuesti kokku tuua ka töögrupi vähivastaseks võitluseks, mis peaks veelgi rohkem keskenduma ennetustööle. head õhtut! suur tänu härra Peterle, hääletus selle raporti üle toimub homme. järgmisena proua Toia raport, mis räägib infotehnoloogiast. ja seda energiatõhusa süsinikuvaba öö, majanduse aspektist lähtudes. proua Toia, neli minutit. suur tänu, härra president. raport, mille, mida me täna arutame ja mille üle me homme arut- äh,, hääletame, on oluline osa kakskümmend kakskümmend strateegiast minu arvates on see üks kaugemale vaatavamaid äh, viimase parlamendi dokumente. Äh, kui üks asi viimase mandaadi ajast välja tuua, oleks see kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend pakett. oluline on lisada, et me oleme töötanud selle raporti kallal väga intensiivselt, Euroopa Komisjon on tulnud välja oma teatisega ja töö on käinud ka ITRE ja teistes parlamendikomisjonides panustajaid on olnud palju ja nad on rikastanud ka minu tööd. on ainult üks äh, punkt, kus on veel erimeelsusi parlamendi sees ja loodetavasti suudame me need homme lahendada. nimelt, kas selle raporti sisu peaks olema siduv? ma tahaksin rõhutada, et me töötasime tõesti üksmeeles ja väga pühendunult info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on väga oluline sektor nii Euroopa majanduses, räägitakse, et töökohtadest moodustab äh, IKT seitse protsenti ja kuu-, äh, SKT-st kuus protsenti. see on märkimisväärne osa majandusest. eriti, mis puudutab tootlikkuse tõusu ja töökohtade loomist Euroopas. aga see pole ainukene oluline aspekt. me peame vaatama ka selle potentsiaalset edasist panust. IKT võimaldab meil, meie majandustel minna üle, läbida seda üleminekuprotsessi, millega vähendatakse CO2 heitmeid ja jõutakse süsinikuvabasse majandusse me räägime palju siin muutustest, aga me peame need muutused ka ellu rakendama. me peame leidma ka uued äh, tarbimismudelid meie igapäevaelus. see tööstusharu on palju arvates äh, kriitilise tähtsusega meie igapäevaelus, mitte ainult Euroopas, vaid üle maailma. IKT võimaldab meie majandusi muuta ja, ja seetõttu on meil tarvis muuta ka seda sektorit ennast. raportis juba öeldakse, et äh, meil on tarvis seda sektorit muuta, äh, näiteks on võimalik mikrokiipe muut-, äh, toota palju vähema energiakuluga. IKT saab ka elamumajanduses ja transpordis väga olulist rolli mängida. Ka komisjoni numbrid näitavad, et suurema tõhususe eesmärgid kakskümmend kakskümmend kakskümmend strateegias. aitaks vähendada kakskümmend seitse protsenti energiakulusid transpordis, seitseteist protsenti elamumajanduses, niisiis, IKT saab panustada väga tõsiselt. eriti just tõhususe tõstmisel ter-, mõjutatud on terve rida sektoreid, mis mõjutavad meie igapäevaelu e. E-valitsus, pangandus, riigiasutused, kõik saavad kasutada IKT tehnoloogiat. see on keskkonnasõbralik, aga säästab ka inimeste aega ja parandab seega nende elukvaliteeti. niisiis, tegemist on olulise sammuga edasi ja see raport oleks veelgi olulisem, kui homme parlament eh, hääletaks ta siduvaks. veel lõpetuseks paar asja, härra president. et intelligentsed mõõdikud, eh, intelligentsed võrgustikud, eh, intelligentsed linnad. Ehm, eile seitse eile olid siin saalis seitsesada Euroopa linnapead, kes koos parlamendi presidendi ja Euroopa Komisjoni presidentidega kirjutasid alla dokumendile, mis muudaks meie energiakasutuse palju tõhusamaks meie linnades. see aitab kaasa meie üldisele arengule, suur tänu! suur tänu, proua Toia ja nüüd äh, vaba mikrofon ja proua Makama, palun. ei, ma soovin hiljem sõna seoses äh, proua Kutsuliino raportiga. siis proua Pasescu, palun. Fondurile... suur tänu, härra president. arvan, et Euroopa vahendid peavad olema Euroopa kodanike käsutuses meie avaliku hanke menetlused peavad olema läbipaistvad. Euroopa Komisjon on teatanud, et äh, pettusevastased süsteemid, mis liikmesriikides on rakendatud, on edukad olnud ja seetõttu Mm, tuleb arvestada, kuidas pettusi vähendada tulevikus, iseäranis võidelda käibemaksupettustega. see on ka Rumeenia valitsuse üks prioriteete, kes on ka loonud maksupettustega tegeleva ameti. see on Rumeenia kontaktpunktiks suhetes Olafiga. vabandage, proua Basescu, te kõnelesite järgmise teema kohta. Te olete lihtsalt natukene kiirem kui teised. Pole hullu. ja nüüd väsimatu proua Tikau, sõna on teil. president, volinik. soovin tervitada ülemkogu otsuseid kahe tuhande kümnenda aasta märtsist kus esimest korda räägiti kahekümneprotsendilisest energiatõhususest. see puudutab ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist iseäranis transpordisektoris ning ehituses, kasutades intelligentseid energiavõrke igat teed kasutades on võimalik elamumajanduses seitsmekümne protsendi võrra energiat kokku hoida. ka transpordis on võimalik kokku hoida energiat kahekümne seitsme protsendi võrra. energiavõrgud peavad muutuma tulevikus in-, arukateks ning energia tarbimine peab mu-, muutuma tänu infotehnoloogiale ka paindlikumaks, seetõttu oleks vaja rohkem eh, investeerida interneti lairibaühendustesse igal pool Euroopas. suur tänu! suur tänu ja nüüd, kas keegi veel soovib sõna? vabandage, ütleb proua Basescu. mulle tundus, et Te soovisitegi, et kolleeg võtaks sõna äh, pettusevastase võitluse teemal ja sellepärast äh, võtsin mina ka sõna. vabandage. Pole hullu, härra volinik, palun. härra president, austatud parlamendiliikmed, tervitan teie huvi ja väärtuslikke soovitusi IKT tõhusamaks kasutamiseks selleks, et äh, tõhustada energiakasutust, et CO2 emissioone vähendada. IKT mängib olulist rolli kasvuhoonegaaside vähendamisel, seetõttu tuleb IKT potentsiaali paremini ära kasutada. Euroopa Komisjon tahab selle teema prioriteetseks muuta Euroopa digitaalkavas, mis võetakse väga varsti Euroopa Komisjoni poolt vastu nagu te raportis nimetasite, saab IKT oluliselt parandada energiatõhusust mitmes valdkonnas, ehituses ja iseäranis ka transpordis. nõustume ka selles, et me liikmesriikides on vaja arukaid mõõtmissüsteeme ning arukaid võrke, energiavõrke rajada, kindlasti peab andma äh, võimalusi ta-, taastuvenergia suuremaks kasutamiseks tarbijatele. I-, samuti tuleb hinnata IKT enda äh, energiakulukust. kindlasti on IKT väga kasulik äh, ülejäänud majandusharudele kahe tuhande üheksanda aasta oktoobris, oktoobrist alates on Euroopa Komisjon juba mitmeid algatusi võtnud. kahe tuhande kümnenda aasta veebruaris toimus IKT energiatõhususe foorum, kus ühe, tulid kokku vastavate sektorite esindajad nii Euroopast, USA-st kui ka Jaapanist selleks, et välja töötada äh, uued kavad äh, süsiniku jalajälje vähendamiseks, energiatõhususe suurendamiseks, arutati IKT ärakasutamist äh, erinevates majandussektorites nagu ehitus- ja transpordisektor, Euroopa Liit, Euroopa Euroopa linnade linnapead on samuti ka vastavale konven-, konventsioonile alla kirjutanud või paktile alla kirjutanud vähendada kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks CO kahe heitmeid. see digi-, digitaalhartaga ühinenud linnade arv on äh, suurenenud ning samuti on oluline äh, tarbijatele tutvustada uute tehnoloogiate võimalusi, näiteks äh, arukate mõõtmissüsteemide võimalusi. väga oluline on ka see, et komisjon saaks informatsiooni, et välja töötada kolmas energiapakett. ja kokkuvõtteks lubage mul rõhutada, et Euroopa Komisjon soovib kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke kakskümmend kakskümmend kakskümmend saavutada ja IKT-l on selles oluline roll. suur tänu veel kord raportöörile ja ootan suure huviga edasist koostööd teiega, et nende eesmärkide, et nende eesmärkideni jõuda. suur tänu! hääletus selle raporti osas toimub homme täna õhtul on meil veel